colleagues, ladies and gentlemen uh,, next point. daamid ja härrad, järgmine punkt meie päevakorras. Lähme kohe selle juurde, aga kõigepealt paluksin teil istuda, sellepärast et me alustame hääletusega. vabandan, et me oleme viisteist minutit ajagraafikust maas, tegemist oli aga viimase koordinaatorite koosolekuga enne jõulupuhkust ja tahtsime võimalikult palju ära teha veel vana aasta sees. nüüd hakkame hääletama. kallid sõbrad, palun vaikust saalis. Very important voting meil on ees väga oluline hääletus. ja see käib ka väga kähku. Vahemere piirkonna teadusuuringute innovatsiooni ühisprogrammi rakendamine vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile sada kaheksakümmend viis. elektrooniline hääletus tegemist on suuliselt vastatava küsimusega. kas te olete nõus sellise suulise küsimusega sellisel kujul, nagu ta kirjas on? hääletus on alanud. Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? veel mitte hääletus on nüüd lõppenud. nelikümmend kaheksa poolthäält, üks vastuhääl, väga hea tulemus, suuline küsimus on heaks kiidetud. tänan. nüüd võite, palun võtke oma hääletuskaardid masinast välja. kas kõik on võtnud oma kaardi masinast välja? nüüd siis lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on väga oluline, päevakorrapunkt number kümme. teine struktureeritud dialoog Euroopa Komisjoniga, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahelise teise eh, dialoogivooruga on tegemist, võtame siin vastu paar nädalat tagasi kuulamisel me siin juba äh, suhtlesime Carlos Moedasega ja nüüd kohtume temaga teist korda, nüüd siis äh, tavakorras. härra volinik, me kohtume kindlasti veel tihti teie ametiaja jooksul. Te olete teaduse ja innovatsiooni volinik. ning teadusuuringute volinik samuti ja tahaksimegi nüüd siis struktureeritud dialoogi raames kuulata, mida on teil öelda prioriteetide kohta aastaks kaks tuhat viisteist. eriti hea oleks kuulda ka täpsemalt selle kohta, kuidas on teadus- ja äh, arendustegevus ja innovatsioon seotud selle uue kolmesaja viieteistkümne miljardilise investeerimiskavaga. me saame aru, et alguses võib see tähendada, et horisont kaks tuhat kahekümnest võetakse alguses äh, Eh, vahendeid ära ja me tahaksime teada, kas eh, need suunatakse sinna hiljem tagasi, võib-olla isegi eh, suuremaid vahendeid. riski jagamise mehhanism on meil ja me saimegi alguses oli Horisont kaks tuhat kahekümne raames meile määratud kaks miljardit, millest sai viisteist, kuusteist miljardit lõpuks, nii et see oli meile loomulikult väga soodus nii et selline on siis see üldine sissejuhatav küsimus, millele järgnevad loomulikult paljud teised väga olulised teemad. meil on aruteluks umbes tund. tahaksin tervitada teid siin veel kord, härra volinik Euroopa Parlamendis ja teil on sõna lühikeseks sissejuhatuseks, palun. härra esimees, lugupeetud professor Puusek lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, mul on suur rõõm siin järjekordselt viibida. jah, tegemist ei ole mitte minu esimese ametliku visiidiga, vaid siiski teisega juba, aga tõesti tundub, nagu ma oleksin esimest korda. kaks kuud tagasi te andsite mulle heakskiidu voliniku ametikohale ja ma lubasin, et ma kavatsen siin käia tihti ja teiega suhelda nii ametlikult kui ka mitteametlikult. et siis eelkõige teid teavitada sellest, mis komisjonis tehakse. nüüd põhimõtteliselt oleme me olnud ametis kuu aega, töögraafik on olnud väga tihe, ja loomulikult äh, teie komisjoni selge sõnum on olnud see, et tuleb saavutada tulemused ja selle poole olemegi me siin püüelnud siin esimese kuu jooksul. väga oluline on just äh, läbipaistvuse aspekt, äh, iga-aastane majandus, iga-aastane majandusaasta aru, majandusaruanne loomulikult ka äh, digitaalne arengukava, parem õigusloome, energiaküsimused, äh, komisjon nüüd äh, töötab rohkem koostööl põhinedes, nii et erinevad volinikud teevad koostööd, Leedu, Itaalia, Portugal ja Saksamaa on need riigid, kus ma olen juba kohapeal käinud, Lõuna-Aafrika Vabariigis käisin samuti äh, ja osalesin uue projekti äh, alustamisel ja tõesti väga rõõmustav oli näha seda, kuidas maksumaksjate raha Euroopa Liidus kasutatakse selleks, et tõesti päästa elusid. Horisont kaks tuhat kakskümmend on programm, millest me juhindume. Ebola ka oleme me pidanud tegelema ning Horisont kaks tuhat kakskümmend võimaldas meil kakssada kaheksakümmend miljonit osalt eraosalt avalikust sektorist suunata selleks, et eh, viia läbi kliinilisi teste Ebola eh, osas ning ühtlasi töötada välja vaktsiine. ja nüüd peagi pöördun täna juba tagasi Berlamoni eh, hoonesse ja kavatsen siis näidata, et kuigi Euroopa Liidus on raskusi, Euroopa Liidus ikkagi äh, investeeritakse väga palju teadus- ja arendustegevusse ja kõige suuremaks investoriks äh, teadus-arendustegevusse on Volkswagen ja Volkswagen on ju Euroopa ettevõte. nüüd äh, paari sõnaga sellest uuest investeerimiskavast. paljudel teil oli võimalik juba reageerida ka sellele, mida ütles äh, eelmisel nädalal härra Juncker ning samuti äh, komisjoni asepresident härra Katainen. Euroopa Komisjon ja Investeerimispank pakuvad selle uue investeerimiskavaga uut hoogu majanduskasvule siin on mitu aspekti, struktuurireformid, investeeringud ning eelarvealane vastutustundlikkus, nii et selline, sellisest kolmnurgast oli siiamaani üks aspekt puudu. ja see investeerimiskava just nimelt tekitabki sellise eh, soodsa tsükli selleks, et Euroopa Liidu majandus suunata taas õigele teele investeerimiskava ei ole ilmselt teile mõtet nüüd täpsemalt tutvustada, te olete selle kohta kuulnud juba mitmeid ettekandeid. Läheksin nüüd kaasa aga härra Puuseki ettepanekuga nimetada teadus- ja arendustegevus ja innovatsioon, kuidas need teemad kajastuvad investeerimiskavas? tahaksin vastata mõnedele küsimustele juba ette ära, sellepärast et need küsimused on täiesti õigustatud ja mõlguvad ka minul meeles, nii et annan juba teile praegu mõned vastused ja siis saate lisaküsimusi esitada. nüüd esimene küsimus, mis mulle pähe torkas, kui ma investeerimiskava kallal tööd tegin koos asepresident Katainenega, siis tahtsin teada, kas Horisont kaks tuhat kakskümmend ka panustab investeerimispaketti. ja ma loodan, et selles osas ähm, mul teid veenda pole vaja. me kõik mõistame Euroopa Liidus, et teadus, arendustegevus ning innovatsioon on vajalikud majanduskasvuks ning töökohtade loomiseks ja Horisont kaks tuhat kakskümmend peab loomulikult olema osa sellest investeerimiskavast igasugune investeerimiskava vajab just nimelt ka seda teadus-arendustegevuse innovatsiooni mõõdet. nii et äh, on täiesti iseenesestmõistetav, et need on ka osa sellest investeerimiskavast ja need on ju ka Horisont kahe tuhande kahekümne 20 Ähm, peamiseks vedavaks jõuks. nüüd, kas siis tekib olukord, kus Horisont kaks tuhat kakskümmend justkui konkureeriks investeerimiskavaga? ma arvan, et varasematest ettekannetest, mille on teinud härra Katainen, on ka selgelt see välja tulnud ja ka mina ka ise olen selle taganud, et ei, need ei ole kaks omavahel äh, Ähm, konkureerivat programmi ja samasugused eesmärgid, konkurentsivõime, majanduskasv, töökohtade loomine, aga tegemist on ikkagi erinevate kavadega, nad pigem täiendavad üksteist. ja on ka loogiline, et Horisont kaks tuhat kakskümmend hõlmatakse selle laiema investeerimiskavaga selleks, et meil oleks äh, siin veelgi äh, suurem mõju. ma tahan teiega rääkida äh, ikka otsekoheselt. Äh, nüüd üks küsimus, mis tuleb selgelt ära lahendada. kuidas Horisont kaks tuhat kakskümmend panustab investeerimiskavasse, kui samal ajal on tegelikult ju Ehm, väga palju veel maksmata arveid ning kulukohustused järjest e, vähenevad siin praegu eelarve läbirääkimistes. minu arvates on see asi väga selge, siin tuleb e, näha kahte või kolme e, selget kategooriat kõigepealt kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist põhimõtteliselt on nüüd peaaegu kõik arved tasutud või siis vähemasti on kava nende tasumiseks. siin oli mm, etterahastamisega probleeme ja nii edasi, aga igal juhul see töö on nüüd põhimõtteliselt tehtud ja arved tasutud, see on siis esimene selge sõnum teile. nüüd kaks tuhat viisteist, äh, siin ta-, tuleksin juurde, tagasi selle juurde, mida ma ütlesin kuulamisel mina olen teadust puudutavate eelarve, eelarveridade vähendamisele kategooriliselt vastu. ja olen ka asepresident äh, Georgievaga sellest palju rääkinud ja ka tema jagab minu arvamust. ja nüüd äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta uues eelarveprojektis on ka näha, rubriikides üks A ja üks B, et see läheb täiesti kokku ka investeerimiskavaga. nüüd mul on aga siin vaja teie toetust, teie abi läbirääkimistes nõukoguga. ja ma ei räägi mitte ainult teist kui Euroopa Parlamendi liikmetest, vaid teist kui äh, Äh, seosest siin oma äh, liikmesriikidega, parlamentidega, teie saate seda äh, selgitada kõike, mis siin toimub ja tihtipeale inimesed unustavad selle aspekti ära. kaks koma seitse miljardit tuleb siis Horisont kaks tuhat kahekümnest ja läheb investeerimiskavasse. tegemist on kolmeaastase projektiga, raha kasutatakse tagatisfondis kolme aasta jooksul. kui esi, kui see uus fond on loodud, siis üsna tõenäoliselt äh, sularaha sissemakseid teha ei ole vaja esimese aasta jooksul, sellise kohustuse me oleme endale ka võtnud ühesõnaga, see kõik käib tasapisi, ja põhimõtteliselt peaks meil olema kasutatavat raha täiesti piisavalt. ja nüüd äh, võib-olla küsimus, mida te esitate meil, mulle ikka ja jälle, sest et täna ma võib-olla kõigele vastata ei suuda, nimelt et kas Horisont kaks tuhat kakskümmend analüüsitakse läbi ja siis otsustatakse, et kust see raha siis nüüd tuleb. ma ei oska teile selgelt midagi selle kohta öelda, aga ma tahan teie arvamused ära äh, kuulda, mida teie arvate Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend rahastamisest. me peame läbi kaaluma kõik erinevad stsenaariumid, samas peame alati aga silmes pidama, milline on kahe koma seitse, seitsme miljardi eesmärk, kas see läheb äh, teadusuuringutesse, ei. kas pigem äh, läheb see riskantsematesse projektidesse, äh, innovaatilisematesse projektidesse, jah, seda küll. aga tahaksime, tahaksin ka teie arvamust selle kohta ja nüüd kindlasti küsimustele vastates ma räägin veel mitmetest teemadest, aga tahaksin rääkida lühidalt ka konkurentsivõime nõukogust. homme olen seal ise ka kohal ja tahaksin teiega arutada paari punkti, mis on päevakorras. toimub poliitiline arutelu teaduse, teadusest infoühiskonnas ühtlasi on ka teadus ähm, äh, alased järeldused tulemas nõukogust ja siis äh, põhimõtteliselt on seal kirjas meie prioriteedid, äh, teekaart, selle, need tuleb, see tuleb kindlasti täita aastaks kaks tuhat viisteist ja nüüd lõpuks ka teadus ja innovatsioon kui majanduskasvu allikas ja investeeringutega äh, siinkohal peab kindlasti kaasnema ka reformimine. ja siis äh, saan ma nõukogule öelda, et mina olin ise parlamendis kohal, kui Prima osas täielikult kokku lepiti, sest et äh, nõukogul on ka omad järeldused juba Prima kohta ja ma tean, mismoodi see arutelu toimunud on aga ühesõnaga ma vastan sellele küsimusele juba hiljem, ma ei hakka praegu ette ära vastama. nii et ähm, nüüd siis tahaksin vastata liikmete küsimustele. aitäh. kõigepealt saavad sõna koordinaatorid või nende esindajad. härra Heller, kõigepealt kaks minutit palun, sest mul on väga pikk äh, kõnelejate nimekiri härra Eiler. härra volinik, kõigepealt tahaksin teid tänada. ma olen oma poliitilises elus kokku puutunud nelja volinikuga ning eh, ükski neist ei ole olnud valmis nii tihedalt koostööd tegema nii keerulises olukorras parlamendiga kui teie räägiksin jällegi sellest, miks kõike tuleks rahastada Horisont kaks tuhat kahekümnest. eelarvekomisjon räägib kahe koma üheksast või kolmest miljardist, mida tuleks jagada siis põllumajandus- ja tõukefondide vahel, minu arvates oleks see mõistlik koormuse jagamine. ja siis see eh, sihtotstarbeline raha määramine kuidas te leiate, et neid prioriteete peaks kehtestatama kahesaja viiekümne miljoni jaoks teadusvaldkonnas? kui nüüd lisada ka see üks koma üks miljardit kärpeid nõukogu poolt ja si-, ja siis vaadata seda kaheksat koma seitset miljardit mis seitsmenda raamprogrammi raames tuleb teha, makseid, siis tuleb see summa üsna suur. Horisont kaks tuhat kakskümmend väheneb kahekümne protsendi võrra. me kogu aeg kärbime Horisont kaks tuhat kakskümmend eelarvet, seega minu küsimus on järgmine, kuidas te kavatsete äh, seda probleemi lahendada, me toetame teid, aga see on suur väljakutse järgmisena meil tuleb luua side Horisont kaks tuhat kahekümne ning tõukefondide vahel. kolmandik peaks sealt minema teadus- ja arendustegevusse. kuidas on teie koostöö regionaalarengu peadirektoraadiga ning millised on kavad välja töötada selline äh, terviklähenemine teadus- ja arendustegevuse rahastamiseks? proua Tõruis. suur tänu kõigepealt äh, Junckeri investeerimiskava on iseenesest hea uudis, eelkõige kuna see peaks erasektoris tekitama ka piisavalt usaldust avaliku sektori tegevuse vastu, aga siin on ikkagi puudu peale transpordi, energia ja telekomi sektori on vaja ka neljandat olulist sektorit nii et jätkusuutlik areng ja säästev areng peaks olema see neljas aspekt. nüüd rahastamisest, nimelt kuidas see mõjutab siis Horisonti kaks tuhat kakskümmend, nagu me teame, on tegemist väga olulise võimalusega rahastada selliseid kavasid nagu näiteks Junckeri investeerimiskava. Te tahtsite meilt nõu ja siis ma ütlen ka, mida meie asjast arvame. Horisont kaks tuhat kakskümmend, seal on eelarverida, millel on spetsiifilised eesmärgid, ehk siis umbes kaks koma kaheksa miljardit on just nimelt suunatud selleks, et riskantsemaid projekte rahastada, nii et see on umbes samasugune summa nagu see, mis on siit suunatud in-, Horisont kahe tuhande kahekümnest investeerimiskavasse, nii et me loodame, et Horisont kaks tuhat kakskümmend ei kaota nüüd oma põhiliste eesmärki artikliga kuus määruses põhimõtteliselt saab seda küll muuta, aga see paneb muretsema nii minu fraktsiooni kui ka teadussektorit laiemalt. nii et me tahaksime teada, kas ikkagi jääb võimalus rahastada ka riskantsemaid projekte, sest et muidu meile jääb mulje, et lihtsalt Horisont kahe tuhande kahekümnest võetakse vahendeid ära ja see paneb muretsema nii meid kui ka eh, tervet teadusvaldkonna. okei okay,, pan Grobarczyk. Dziękuję panie przewodniczący, panie komisarzu. Oh, let me speak in my language. Aitäh, härra esimees, volinik, ma räägin oma emakeeles, ma istun muuseas siin tere tulemast, äh, härra volinik, suur tänu selle võimaluse eest teiega nüüd esimest korda arvamust vahetada. loomulikult on kõige olulisemad üksikasjad. tõeline küsimus on, kust peaks tulema raha nende projektide ellurakendamiseks. Te ütlesite välja ühe väga olulise asja. majanduskasv, areng, rekonstruktsioon, töökohtade loomine on kriitilise tähtsusega see loomulikult ei saa juhtuda ilma edasite, edasiste sammudeta, mis toetaksid teie lähenemist, näiteks energia mitmekesistamine, odavam energia, investeeringud nendesse energiaallikatesse, mida senini pole ära kasutatud. teatud energiaallikaid kavatsetakse täiesti ära kaotada, näiteks kivisüsi. ja kõik need teemad on olulised. me peaksime kõik endalt neid küsimusi küsima. me soovime stabiilseid energiaallikaid, kuidas me seda aga kavatseme saavutada, kui me ei mitmekesista oma allikaid tööturu olukord on samuti väga delikaatne. sooviksin küsida teilt äh, teadustöö kohta energiavaldkonnas. millistes valdkondades te kavatsete toetada arendustegevust äh, energia tootmisel, kas te toetate näiteks äh, kildagaasi, kivisöe energiauuringuid või mingisuguseid muu, muid uusi valdkondi? milline saab olema energiasegus taastuvenergia osakaal? Äh, millised saavad olema uued arengud selles valdkonnas, aitäh! järgmisena ALDE esindaja, härra Pakker, suur tänu! härra esimees, ma istun siin. minu kommentaarid sarnanevad eelnevatele, ma arvan, et äh, teadlaskond on üsna mures pärast seda, kui nad kuulsid Junckeri kava, et osa Horisont kahe tuhande kahekümnest läheb äh, nii-öelda aluseelarveks viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal aastal selles investeerimiskavas ning minu küsimus on väga lihtne. me teame, et me soovime meelitada juurde ka erainvesteeringuid Junckeri fondi, aga öö, äh, seda saab teha ainult teatud projektide puhul, mis on kasumlikud. muidu erasektor ei ole huvitatud. see on loomulikult vastuolus kahe tuhande kahe tuhande, äh, Horisont kaks tuhat kahekümne programmiga, Äh, mis toetaks fundamentaalteadust. seega ma küsiksingi, milliste projektidega te kavatsete tegeleda, mida, milliseid te silmas peate? teiseks, Euroopa äh, tipptasemel teaduse strateegia äh, kus Euroopa peaks edasi liikuma. kas Junckeri kava kohaselt äh, toimub uuesti äh, renatsionaliseerimine sellise, selle programmi puhul, näiteks minu regioon Flandria on eraldanud juba kakskümmend viis äh, miljonit nendele projektidele, Flandria on väga väike regioon, aga ma eeldan, et näiteks Prantsusmaa ja teised suured riigid on eraldanud veel rohkem. seega ma tahaksin küsida, mida te kavatsete teha, tagamaks, et Euroopa äh, Äh, teadus- ja innovatsiooni ja, ja arengustrateegia jääb ka alles ning kuidas tagada, et SME-d töötavad ja, ja ka hargmaised ettevõtted töötavad koos teadusasutustega? suur tänu, härra Turmes Roheliste nimel uh,. Bon, les verts, nous soutenons le suur aitäh, põhimõtteliselt me toetame uh, komisjoni ja härra Junckeri investeerimiskava ideed, aga meil on ikkagi kahtlusi selles, et siit äh, Horisont programmist võtta raha, härra De Backer kirjeldas seda olukorda väga hästi, teadusuuringud ei ole ju äh, kohe siin hirmus tulusad, nii et see põhimõtteliselt ei äh, sobi üldse mingisuguste tagatiste alla. nii et põhimõtteliselt peaksime suures osas ütlema ei äh, vahendeid saab võtta mujalt, näiteks struktuurifondidest, näiteks energiatõhususe jaoks peaks kasutama just nimelt struktuurifonde läbi selliste finantsinstrumentide nagu revolving funds ja nii edasi. nii et üheskoos peaksime ütlema ei sellele, et võtta raha siit Horisont kahe tuhande kahekümnest ja tuleb leida seda mujalt. ja edasi juba tingimused nagu ütles härra De Backer, siis ei taasriigistamisele. eile härra Kanietega rääkisime me samast teemast, me tahame et loomulikult innovatsioon ja teadusuuringud tooksid endaga kaasa ka suurema konkurentsivõime ja see tooks kasu ka tööstussektorile, taastuvenergia ähm, äh, on siin eriti esile kerkinud, eriti tuuleenergia ja äh, väiksemal määral ka äh, päikeseenergia. nii et äh, jah, me küll toodame äh, tehnoloogiat, aga samal ajal äh, hiinlased on meil kohe kannul ning Ameerika Ühendriigid on otsustanud investeerida seitsesada miljonit dollarit uue põlvkonna päikesepaneelidesse, nii et kui me nüüd ei kasuta eh, neid vahendeid, mis meil Euroopa Liidus on, siis me põhimõtteliselt võime teistest maha jääda nendes valdkondades, kus me olime ikkagi liidri eh, kohal. ja ma usun, et nii et seesama käib siis nii tööstussektori, teadusuuringute kui ka taastuvenergia sektori kohta Danke, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar Moedas. aitäh, härra esimees, volinik Moedas äh, tõesti oht, et hakatakse Horisont kaks tuhat kakskümmend rahasid kasutama uue investeerimispaketi raames on väga suur. ma arvan, et te peaksite olema väga ettevaatlik ja väga kiiresti välja töötama meetmeid selleks, et seda vältida. olen nõus kolleeg Heleriga, kes ütles, et siin ei tohi võtta võtta tõukefondidest ja Horisont kahe tuhande kahekümnest vahendeid selleks, et äh, investeerimispaketti raha leida ja ma tahan teada, mida teie kavatsete ette võtta, kas te kavatsete võidelda selle eest, et kahe tuhande kahe, Horisont kahe tuhande kahekümne vahendeid ei kasutataks? teine küsimus, väga hirmuäratav on näha, et viimase viieteist aasta jooksul äh, teadusprogrammidest väga vähe vahendeid läheb erasektorisse tagasi neljanda raamprogrammi puhul nelikümmend kolm protsenti vahendeid läks tööstusettevõtetesse, viisteist aastat hiljem, seitsmenda raamprogrammi puhul oli see protsendimääraga kakskümmend viis protsenti. milliseid meetmeid kavatsete teie vastu võtta selleks, et vahendeid, teadusuuringute vahendeid ka ettevõtetesse lasta saata, sellepärast et kuuskümmend protsenti innovatsioonipotentsiaalist tuleb siiski meie ettevõtetest, aitäh! aitäh. härra volinik. palun vastake küsimustele ja kommentaaridele fraktsioonide esindajate poolt. I want to respect the rule <laughs> um, thank you very much, so I, I've noted uh... aitäh panin teie küsimused kirja. esiteks on mul väga hea meel näha, et te kõik olete mures. mures nende küsimuste üle, mis meie kõikide jaoks on minu arvates olulised. ma ei vasta küsimustele nende esitamise järjekorras, aga kõigepealt härra De Backer küsis äh, projektitüüpide kohta finantsvõimenduse puhul ja alustangi sellest küsimusest. üks väga oluline asi minu kui voliniku jaoks selle investeerimisplaani juures on see, et tuleb tagada, et investeerimiskava keskendub majanduskasvule. see tähendab, et ta keskendub ka haridusele, teadus- ja arendustegevusele. tsiteerin nüüd seda äh, projekti teksti Äh, mis illustreerib äh, asepresident Kadaneni äh, mõttemaailma. seal on näha, et fondi peamine eesmärk on toetada Euroopa ülest strateegilise olulisusega tegevust teadus, arendustegevuses ja hariduses. seega asepresident Kadainen on vägagi teadlik sellest teemast, kogu kolleegium on vägagi teadlik selle teema olulisusest mina rõhutasin seda neile samuti. kui me soovime muuta paradigmat Euroopa majanduses, Euroopa majandus on keskendunud pigem projektidele seni, mis majanduskasvu ei toeta, mis kasumit ei tooda, siis eh, kui me muuda, soovime seda muuta, on meil vaja suuniseid kõikide investeeringute jaoks, et investeeringuid tehtaks öö, eh, produktiivsematesse valdkondadesse, seda on lihtne öelda, aga väga keeruline ellu rakendada. ma, teie kommentaarid näitavad, et teiegi mõistate, et oluline on, et pärast ülemkogu meie järgmised sammud keskenduks just nendele suunistele investeerimisfondi investeerimist, investeeringute eh, jaoks. me peame tagama, et seda raha kasutataks eh, teadus äh, arendustegevuse, hariduse, digitaalmajanduse valdkonna investeeringuteks. soovisin seda kõigepealt härra De Bakrile vastates rõhutada. siis esitati küsimus härra Grobavsitsi poolt, vabandust selle nime häälduse pärast. Te mainisite energiat ja seda, milline on meie seisukoht energiavaldkonnas ja energiavaldkonnas toimuva teaduste asjus. ma arvan, et meie viimased otsused näitavad selgelt, et me keskendume madala süsinikusisaldusega energialiikidele, taastuvenergiaallikatele. nagu te teate, Horisont kaks tuhat kakskümmend toob välja ka selle kohustuse, et suur osa meie teadustegevusest peab toimuma taastuvenergia öö, äh, Äh, ja energiatõhususe valdkonnas. samas mult küsiti ka kuulamisel, mäletan, et äh, oluline on, et me oma, et tegevuses toetame ka uute teadusideede väljaarendamist, see puudutab näiteks ka kildagaasi, sealne are-, äh, arendus ja teadustegevus on ka tähtis samuti tuleb teavitada meie elanikkonda ju teaduspõhiselt. loodetavasti ka selles valdkonnas toimuvad meil põhjalikumad arutelud. meil on vaja seega investeerida teaduse töösse, mm, uurimaks, millised võivad olla ohud äh, selles valdkonnas, me ei tea täpselt, äh, me teame, et ohud võivad seal olla, aga meil on vaja neid täpselt teaduslikult tõestada. siis Claude äh, Türmes esitas ka küsimuse selle kohta, mida me teeme taastuvenergia valdkonnas. tahaksin vastata härra Turmese küsimusele taastuvenergiate kohta, jah, kahtlemata on tegemist ühe prioriteediga ka Horisont äh, kaks tuhat kahekümnes. peagi ma teiega ka kohtun, ma tahtsin, tahaksin teilt rohkem informatsiooni ka teie prioriteetide kohta, sest et jah, agendas on see üks peamisi eesmärke, nüüd on uued eesmärgid ka aastaks kaks tuhat kolmkümmend taastuvenergiate osas, nii et siin meid ootab ees suur töö tulevikus ja ma tahaksin teiega sellest kõigest rääkida juba detailsemalt võib-olla mitte siin komisjonis, sellepärast et mul ei ole detailset informatsiooni kõige kohta, mida me taastuvenergiate osas teeme. To Mr Ellis question. siis härra Eeleri küsimus. mis on väga asjakohane, suur tänu selle otsekohese küsimuse eest, sest äh, see, mida härra Eeler ütles, on väga oluline meie mõtteprotsessis kuidas me kavatseme tagada, et seda raha kasutatakse tõesti teadus- ja arendustegevuses? me peame olema selles kindlad. loodetavasti parlament aitab meid. mina saan olema see inimene, kes uurib läbi kõik üksikasjad, millega tagatakse, et selle fondi suunistes on kirjas ka kohustus rahastada teadus- ja arendustegevust ma olen sellest iga päev asepresident Katainenega rääkinud, iga päev, kui ma teda koridoris äh, näen, haaran ma tal hõlmast ja ütlen midagi jälle teadus-arendustegevuse rahastamise kohta. mis puudutab teist märkust härra Ehlerilt, see kaks koma seitse miljardit, üks koma üks miljardit, meil on siin erinevad probleemi kogumid, aga me peame endale aru andma, et see kaks koma seitse miljardit on kolme aasta peale jaotatud, see on tagatis, ehk siis sellist äh, sularaha mõju sellel otseselt koheselt ei ole, aga see on täiesti mõistlik märkus siiski ning ma olen kindel, et me saame üheskoos ka nõukoguga äh, seda probleemi lahendada. siis härra Eller mainis ka tõukefondide küsimust ja teist tüüpi fonde ja nende kasutamist. ma nõustun oma kolleeg Gretuga me oleme vertikaalselt harjunud juba pikka aega tegutsema ning väga keeruline on nüüd äh, välja töötada see süsteem, kuidas me saaksime ka Regio peadirektoraadiga teadus- ja arendustegevuse valdkonnas koostööd rohkem teha. küsisin ühe oma kõrge am äh, ametniku käest minu kabinetis ka selle kohta, loodetavasti saan ma teie juurde tagasi tulla ja tõestada, et me saame tegelikult äh, koostööd teha ja mitte ainult Horisont kaks tuhat kakskümmend raames, vaid meil on tõukefondidest veel sada miljonit ju eraldatud teadus- ja arendustegevuse jaoks. meil on vaja aga julgemalt tegutseda, meil on vaja kaasata erinevates valdkondades tegutsevaid inimesi komisjoni raames. see on minu ja proua Gretu jaoks väga oluline, me soovime koostööd tõhustada, aga selleks tuleb veel vaeva näha siis proua Ruiz küsis rahastamise kohta. ta tegelikult andis mulle paar olulist mõtet finantsinstrumentide asjus, mis puudutab ka seda kaks koma, kahte koma kaheksat miljonit seal programmis. see puudutab ka seda, millised projektid nimekirja jõuavad ja millised mitte ja asjaolu, et liikmesriikidel peab olema võimalik esitada projekti kandidaate, mis oleks äh, kasumlikud, selle asemel, et esitada tuleviku jaoks mõttetuid projekte. kirjutasin teie mured üles. kahtlemata saavad need olema väga kasulikud siis, kui ma mõtisklen nende erinevate valdkondade üle ja uurin, millised projektid on mõttekad härra esimees. vastasin vist ka proua Kappeli äh, küsimusele, nii et va-, on kõigile küsimustele nüüd vastatud. suur tänu, mul on väga pikk kõnelejate nimekiri, ma teen nüüd ettepaneku, et sulgeme kõnelejate nimekirja. aitäh! suur tänu, et olite sellega nõus. nüüd poolteist minutit igaühele kõneaega, palun Äh, proua Otel Castillo Vera. aitäh! kasutan kohe selle poolteist minutit ära. aitäh, härra volinik, minu arvates kahtlemata te, teil on suur hulk head tahet ja vastutustunnet selles valdkonnas, me jagame suures hulgas oma äh, seisukohti. ka ülejäänud inimeste sõnavõttudest on selge, et majanduskasv ja töökohtade loomine on otseselt seotud teadus- ja arendustegevusega, sedagi tuleb siin arvesse võtta, see on meie töö alguspunkt. me anname endale sellest aru, võib-olla pole seda piisavalt senini arvesse võetud. teadus ja innovatsioon on faktorid, mis peaksid panustama sellesse fondi, mitte ei peaks olukord olema nii, et fond panustab teadusesse ja innovatsiooni, seega asi peaks olema vastupidi aga see ongi üks probleeme siin. samas, praktilises mõttes, nagu juba öeldud, on nüüd saavutatud, et see, et on, nõutakse mingisugust eelselgust, eelkinnitust sellele, et, et äh, investeeringud tõesti tehakse teadus- ja arendustegevusse. asi ei ole selles, et Äh, äh, asi on ka selles, et me üritame ju nüüd kasutada võimalikult tõhusalt ära ka Horisont kaks tuhat kakskümmend niigi pingelist eelarvet. Äh, mida tõhusamalt me seda teeme, seda parem. Grazie, andrò molto di corsa per il tempo. Prima cosa, signor. aitäh. kõigepealt, härra volinik, hindame vägagi teie siiraid ja selgeid suhteid parlamendiga. siis see oluline suhe teadus- ja regionaalarengu fondide vahel. fondide juhid ei peaks otsustama, vaid komisjon peaks otsustama, kuidas seda suhet edendada ning liikmesriigid peaksid ka kasutama neid fonde nii, et nad toetavad üksteist. samas äh, Äh, ei to-, tuleb vältida kattumist, äh, tuleb tegutseda koordineeritumalt. kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist äh, eelarveperiood hakkab lõppema, me peame mõtlema nüüd tuleviku peale, võib-olla ka selgitaksite parlamendile, mis Horisont kaks tuhat kakskümmend prioriteedid tulevikus saavad olema. ning lõpetuseks, pole mingit kahtlust, et Horisont programmist on raha nüüd ära võetud, loomulikult meil on öö, erinevad tagatised selle raha jaoks, aga kui oleks võimalik seda süsteemi muuta, siis meie seda toetaksime. kui me räägime lisaressurssidest. kui seda ei ole võimalik muuta, siis tuleb meil vähemalt tagada, et see kaks koma seitse miljardit läheks teadus- ja innovatsioonitegevusse, sest seal on tegelikult kasum kahe kuni kolmekordne. võib-olla saaks veenda seda, veenda ka härra Katainenit ja härra Junckerit. suur tänu! lühikese aja jooksul väga palju küsimusi, hämmastav. härra Henkel. ja esmal herzlichen Dank. aitäh, härra Maedas, suur tänu ka selle eest, et olete juba Saksamaale visiidi teinud. Teie esinemine Leipzigis meeldis meile väga ma tahaksin veel ühe küsimuse tõstatada, on väga vähe mõtet selles, et meie härra Moedasele kaebame ja härra Moedas meile kaebab, et eelarvet kahekümne viie protsendi võrra vähendatakse. ma arvan, et me peaksime mõtlema ka selle peale, et meie ülesandeks on ka fraktsiooni sees hoolitseda selle eest, et mitte ainult meie eelarvet, vaid ka, et tõukefondide ja põllumajanduse eelarvet ei vähendataks, sest muidu me ei saa edasi minna. mul on veel üks konkreetne palve teile. me peame vaatama ka Bologna järgnevat äh, protsessi. komisjon on nüüd küsimuse alla tõstatanud selle esimese etapi ja vähemalt väga palju õgvendanud seda programmi. Te teate, et esimesed teadlased Poolast, Šveitsist ja teistest riikidest on juba oma arvamused selle kohta välja öelnud ja palun hoolitsege selle eest, et seda suurepärast meedet äh, praegu lihtsalt ei ohverdataks aitäh. proua Kreel, palun. aitäh. mul on kolm küsimust ma leian, et teadusuuringud investeerimispaketis on väga tähtsad, aga lugupeetud volinik, tahan teada, millised kriteeriumid tahate teie juhistesse sisse kirjutada selleks, et me teaksime, millest me siin räägime teiseks huvitab mind väga see, et äh, investeerimispakett on rajatud sellele, et äh, Ehm, see finantsvõimenduse mõju on üks viieteistkümnele. kuidas te kavatsete hoolitseda nüüd selle eest, et see kõik tõesti ka niimoodi ellu läheb? mind tõesti huvitab, kuidas te seda kavatsete teha just teadustöö valdkonnas. ma olen ka Regionaalarengu Komisjoni liige ja küsisin eile komisjonilt, et kas on meil võimalusi teadustööalaseid uuringuid erinevates tõukefondides koordineerida põhimõtteliselt meil sellist võimalust ei ole. väga vähe on praegu selles osas ette nähtud, nii et mida teie olete mõelnud, kuidas seda koordineerimistööd parandada, kõik omavahel paremini ühendada? üldine määrus ütleb, et see on võimalik, aga iga kord nii siin kui ka Regionaalarengu Komisjon küsin, kuidas see käib ja tundub, et keegi tegelikult ei tea, kuidas seda reaalselt teha, nii et ma leian, et seda koordineerimist tuleb parandada. aitäh! härra Sorinio, palun. aitäh. tere hommikust, härra volinik. ma räägin nii volinike kui ka enda emakeelt mul on väga hea meel tema seisukohtade üle selles osas, et Horisont kaks tuhat kakskümmend vahendeid ei tohi kärpida ja ta võib olla kindel, et me toetame teda selles võitluses on täiesti selge, et ressursside lõplik hindamine peab toimuma pigem kvaliteedi kui kvantiteedi järgi. Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, fondid, äh, kui neid hakatakse Junckeri plaani kohaselt äh, finantsvõimenduses kasutama, siis peame mõtlema selle peale, kuidas oleks võimalik sellest siis kõige rohkem kasu lõigata ma tean, et ametlikku informatsiooni praegu meile ei ole veel väga palju esitatud, aga mulle tundub, et te siiski teate päris hästi, mis toimub ja tundub, et on nelikümmend miljardit äh, ette nähtud projektide jaoks, äh, mida soovivad läbi viia Soome, Horvaatia, Iirimaa, Saksamaa ja ka teised riigid kakskümmend neli miljardit on näiteks ette nähtud äh, laboratooriumite ja kool, laboratooriumitesse ja koolidesse arvutite ostmiseks, nii et äh, äkki te saate meile anda informatsiooni selle kohta, kuidas arengud selles valdkonnas edasi lähevad ma tean, et te ei ole siin kui Portugali esindav volinik, aga mina olen portugallane ja sellepärast tahan teada, miks siiamaani Portugal pole projekte esitanud. aitäh, järgmisena härra Manka, palun. E, aitäh. kolm aastat tagasi kutsusin kõik innovatsiooniga tegelevad ettevõtted oma piirkonnas kokku ja küsisin, et millised on probleemid, miks te ei investeeri rohkem innovatsiooni ja tõesti, mulle räägiti pikki lugusid seal. näiteks öeldi, et ei ole võimalik prototüüpide väljatöötamist hiljem maksudest maha arvata me arvestasime sellega siis hiljem kui maksuseadusi muudeti, nii et oleks väga hea, kui me Euroopa Liidu tasandil saaksime sellised tõkked kõrvaldada. võib-olla oleks meil siis võimalik äh, kõrvaldada ka see probleem, et Euroopa Liidus investeeringud vähenesid kriisi ajal viisteist protsenti, samal ajal USA-s aga mitte. aitäh! proua Ernst, palun järgmisena. okei okay., ja vielen Dank ähm,. Ich will mal so anfangen. alustagem otsast. kui oleme ausad, siis tuleb öelda, et härra Junckeri investeerimisplaan on savijalgadel öeldakse küll, et mingi summa on ette nähtud, me kõik teame, kui suur see summa on, aga öeldakse, et tegelikult mitte ühtegi senti sinna äh, fondi ei suunata ja nüüd kõik äh, arvavad, et nemad peavad kuskilt selle raha leidma ja ongi jõutud nüüd Horisont kahe tuhande kahekümne juurde. ning äh, samamoodi on tõstatatud ka tõukefondide vahendid ja ma ütlen teile, et tõukefondide puhul arutelud lähevad veelgi tulisemaks ja seal öeldakse samamoodi nagu siin, et me oleme kärpimiste vastu. me ei soovi, et tõukefondidest vahendeid ära võetakse. tahan teie käest teada seda, et te ütlesite, et Horisont Horisont kaks tuhat kakskümmend investeerimisprogramm täiendavad üksteist. äkki te selgitaksite täpsemalt, kuidas see on, et kuidas see siis praktiliselt peaks kõik toimima, millest me siin üleüldse räägime? ja veel üks küsimus. mina usun nimelt, et teadus- ja investeerimisvaldkonnas tuleb meil teha palju suuremaid samme edasi, suuremaid samme eriti just taastuvenergia valdkonnas taastuvenergia on kõige tähtsam küsimus ja kui me nüüd maailma äh, turul seal äh, suurte jõudude kakluses nagunii oleme juba kõrvale lükatud, siis tegelikult kaotame me. vaadakem näiteks Hiinat, mis seal toimub, meil on vaja palju suuremaid investeeringuid, siin ei tohi kärpida ja see valmistab mulle väga palju muret, nii et palun kommenteerige seda. aitäh, proua Ernst. ja nüüd saab sõna Kristjan Iškarinš. Thank you very much, thank you very much, commissioner. I actually want to aitäh, tahtsin äh, esitada lisaküsimuse küsimuse kohta, mida on juba siin erinevas vormis mitu korda tõstatatud. Äh, ma ei tea, kas teil on vastus, aga ma tahan teada, kas teil on. Junckeri kavaga on ette nähtud ette suured investeeringud Euroopas ja tõesti tundub, et siin hakatakse teatud Euroopa Liidu eelarvevahendeid ümber tõstma äh, nii-öelda tagatisena selleks, et äh, erasektorile hoogu sisse lükata. aga suur osa sellest rahast tuleb Horisont kaks tuhat kakskümmend ja see on mõeldud tõesti alusuuringute jaoks, aga samal ajal me teame, et nendel projektidel on vaja saada äh, raha, sest äh, kuidas neil on muidu võimalik leida investorid projektidele, millel ei ole mitte mingit äh, kasu? mis siis saab, kas investeeringud ei tehta või kui investeeringuid tehakse, siis ei tehta teadustööd, et mis siis siit saab? You've got it in written form would be even easier <laughs> kui ta oleks selle küsimuse kirjalikult esitanud, oleks vist lihtsam olnud, ütleb härra Puusik. see on kõik, kõik küsimused on esitatud tänaseks, nii et härra volinik. Uh, lugupeetud uh... parlamendiliikmed, aitäh küsimuste eest. kui lubate, siis hakkan kõigepealt küsimustele vastama portugali keeles selleks, et vastata oma kaasmaalasele Carlos Sorinule. aitäh selle küsimuse eest, Carlos. ma arvan, et äh, minu kommentaaris oli väga tähtsaid küsimusi ja asi, millega kohe kindlasti peame arvestama oma eesmärkide äh, paikapanemisel on ka see, mida me nende projektidega saavutada tahame ja tõesti, meil on terve rida projekte erinevatest liikmesriikidest, aga need projektid tuleb läbi vaadata ja analüüsida ning mõelda, millistel projektidel oleks mõtet, millised projektid oleks nii-öelda ennast ära tasuvad investeeringud ja sellepärast tuleb meil tõesti need nimekirjad üle vaadata need liikmesriikide kavatsuste nimekirjad ja see nõuab väga palju tööd. selleks, et eesmärgid ja juhised oleksid kooskõlas projektidega ma väga vabandan, et kasutasin seal rääkides nii portugali kui ka inglise keelt, aga liikmesriigid ja ka parlamendiliikmed liikmesriikides mängivad väga tähtsat rolli. liikmesriigid peavad aru saama, et kui tähtsad on need projektid, eriti need, mis puudutavad tehnoloogiat, oskusteavet, sest kui nad esitavad minevikuga sarnaseid projekte, siis meil ei ole mitte mingit äh, finantsvõimenduse mõju. nii et olen sellega nõus küsimus, mis tuli paljudelt parlamendiliikmetelt, proua Kreel rääkisin ka sellest mitmekordsest mõju, härra Karinš samamoodi mina vaataksin seda küsimust kui äh, turu tõhususe küsimust. kui me räägime sellest äh, finantsvõimeluse määrast viisteist, siis me ei räägi mitte ühest numbrist, vaid kahest erinevast numbrist. kolm kõige jaoks, mis puudutab laenusid ja rahastamist ja viis, mis oleks siis erasektor ja ülejäänud varad. nii et äh, see kordaja no, on nagu üks suur number, aga me räägime erinevatest asjadest. näiteks kui meil on projekt, kuhu avalik sektor investeerib ühe euro ja kuna see projekt on huvitav ka erasektorile ja kui Marko on tõhus, siis turg otsib just äh, Äh, ka tasuvaid projekte teadus- ja innovatsioonivaldkonnas ja siis erasektor ütleb, et oi, see on huvitav projekt ja sellele ühele eurole lisaks panen mina viis eurot varasid. viis riski, eurot riskikapitali ja siis ongi meil hoopis teistsugused kordajad ja sellepärast me räägime kolm korda viis, mis on kokku viisteist võib-olla ma olin oma vastustes liiga tehniline, aga kui inimesed räägivad äh, viieteistkümnest, siis nad mõtlevad laenude ja võlgade peale, aga meie räägime kordaja puhul nii võlgadest kui ka riskikapitalist. ja meie kogemused on teadus-innovatsiooni valdkonnas väga head sellepärast et tegemist on riskijagamisvahendiga, meil on üks miljard Euroopa Liidult, üks miljard investeerimispangalt ja siis on võimalik saada kuni kolmkümmend miljardit laenusid. sama kogemus oli meil ka innovatsioonipaketiga, investeerimise innovatsioonipaketiga, kus on kaheksa miljardit, mis on erasektori raha pluss neli miljardit, ma loodan, et ma ei eksi Äh, ka liikmesriikide raha ja selle oleks võimalik äh, lõpuks suurendada kahekümne kahe miljardini, nii et see kõik on just erasektori riskikapitali finantsvõimenduse mõju. võib-olla ma olin liiga tehniline, aga oli väga tähtis seda teile öelda. jah, ma saan aru, et seda kordajat võib alati kritiseerida, aga ma tahtsin lihtsalt seda selgitada ma näen, et härra Karinš soovib siiski midagi öelda. täpsemalt, jah. Teie selgitus on selge, aga ma tahtsin teada, miks erasektori raha, riskikapital äh, peaks miks riskikapitali investeeritakse sellisesse projekti, mis ei tasu ennast ära, et miks äh, peaks erasektor investeerima projekti, äh, mis ennast ära ei tasu. vabandust, härra esimees, et ma andsin nüüd siin niimoodi ise omavoliliselt sõna, see oli esimene kord. iga kolleeg, kes soovib volinikuga siin äh, jutustada, võib seda nüüd teha, sest arutelu on avatud. vabandust, härra esimees, aga ma nägin härra Karinši nägu ja nägin, et et see oli nii palju rääkiv Teie küsimus lubab mul nüüd isegi natukene kaugemale minna oma selgitustes, nimelt äh, erasektor ja kui me soovime, et see investeeringute kava toimiks, siis vastus teie küsimustele on, et see investeerimiskava peaks just sellistele projektidele põhinema, sellepärast et erasektor ei äh, investeeri projektidesse, mis ennast ära ei tasu. nii et äh, mis puudutab teadus- ja innovatsioonitööd, siis investeerimiskava peab põhinema meie valdkonnal, sellepärast et teistes vald valdkondades kohe kindlasti erasektor ei investeeri. nii et see, mida te praegu ütlesite, on tõesti väga tähtis. proua Toia. Teie küsisite äh, tõukefondide, teadusuuringute fondide kohta ja kuidas me saaksime kõik toimima panna. Teil on õigus, tegemist on poliitilise tahte küsimusega. aga tähtis on luua ka stiimuleid öö, äh, kohe rohujuure tasandilt öö, äh, ja altpoolt ülespoole, nii et minu kabinet ja volinik Kretsu kabinet on praegu välja töötamas dokumenti selle kohta, kuidas seda kõike siis tõesti ka reaalselt toimima panna. nii et me peame väga selgelt seda välja ütlema ja ma loodan, et ma saan tulla juba varsti parlamendi ette selleks, et selgitada, kuidas see kõik toimima hakkab. siis oli mul veel küsimus äh, härra Henkelilt Bologna protsessi kohta. ausalt öeldes ma ei oska sellele vastata praegu, tegemist on valitsustevahelise küsimusega, nii et äh, vastan sellele teile hiljem. lihtsalt, mis puudutab seda, et see kõik puudutab siis äh, ajavahemikku kaks tuhat kakskümmend kuni kakskümmend kaheksa, aga tõesti, kui komisjon saab midagi ära teha, siis oleks sellest kasu. ma saan aru, et ma ei vasta praegu sellele küsimusele, aga ma vastan teile hiljem siis selle eraldi härra Manka küsimus, proua Ernst. ehk kuidas me saame tõkkeid vähendada? üks investeerimispaketi tähtsaid osasid on see, et me ei räägi mitte ainult investeeringutest, vaid ka sellest, kuidas äh, hoolitseda tingimuste eest, et eh, liikmesriigid jätkaksid reformidega ja vähendaksid neid tõkkeid. Teil oli õigus, te võite tõesti kogu maailma raha teadus- ja innovatsioonitöösse eh, investeerida, aga kui turg ei reageeri sellele ja kui tooteturud ja ka tööturg on väga paindumatud, siis on meil probleem, sellepärast et ettevõtetel on tõkked ja kui on tõkked, siis nad ei investeeri nii et olen teie analüüsiga täiesti nõus. ja mulle tundub, et olengi kõikidele küsimustele vastanud, kui jätsin millelegi vastamata, siis palun saatke mulle e-kiri ning vastan siis täpsemalt ähm, ka selle kohta, mille võib-olla praegu ära unustasin Uh, no, just un, un punto a, a la señora uh, Castillo um, que efectivamente proua Castillole vastaseks, vastuseks nüüd jah, loomulikult me peame vägagi kindlad olema selles, et investeeringud toimuksid ning et investeerimiskava suurendaks Horisont kahe tuhande kahekümne mõju, mitte vastupidi, nii et mina tahan selle ise äh, ka tagada omalt poolt. Much, äh, our... aitäh, härra volinik, esimese väga sügavapõhjalise arvamuste vahetuste eest. meie kuulamine teiega oli ka tõesti väga sügavapõhjaline arvamuste vahetus ja suur tänu teile nende vastuste eest. Uh, kallid kolleegid järgmine punkt meie päevakorras on punkt number üksteist, milleks on liidu kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi turustabiilsuse reservi loomine ja toimimine ning ka direktiivi muutmine. arvamuse koostaja on Antonio Tajani ja selle arvamust Äh, ülevaatamine on edasi lükatud täna pärastlõunale, täna pärastlõunal kell kolm alustame VKE-de säästva kasvu võimalustega. kolleegid, üks hetk, palun. alustame kell kolm kõigepealt VKE-de säästva kasvu võimalustega, siis kell neli arutame Antonio Tajani, Tajani raportit ja kell viis on meil energiaharta lepingu peasekretäri ettekanne. ta räägib meile kahe tuhande viieteistkümnenda aasta rahvusvahelise energiaharta kavandamist, misest ja see oleks tänaseks siis kõik ja nüüd on teil väga pikk lõunapaus. aitäh! Yes. Um, I have to go to office and then yeah. I can uh, I basically prepared it. I have the names of the ministers and also Alina's yeah. of the, of the also.